kinnitatud. enamik äh, koja liikmeid allkirjastas kirjaliku deklaratsiooni number null null kolmkümmend kaks murd äh, kaks tuhat kaksteist. see puudutab äh, Euroopa töö ja pereelu ühitamise aastat. selle on esitanud äh, kolleegid Harkin, Morin, Chartier, Angelilli ja Steinruck ja see deklaratsioon avaldatakse koos koosoleku protokolliga. eelarvekomisjon on äh, korrigeerinud äh,